on humanitaarolukord Pakistanis pärast üleujutusi. komisjoni nimel saab sõna kõigepealt volinik Georgieva, palun. Good, we are waiting for her Excuse me, Mrs. vabandust, proua volinik, äh, ma vist kiirustasin pisut uh.. kuulutasin juba ette, et te olete kohal, aga paistab, et ei olnud. kas te olete nüüd valmis? Yours. palun, proua volinik, teil on sõna Uh, honourable members of the European Parliament, I would like to thank lugupeetud Euroopa Parlament, ma tahaksin tänada teid selle eest, et te panite Pakistani oma täiskogu päevakorda ja tahaksin tänada parlamenti oma aktiivse panuse eest siiani, organiseerides väga tähtsaid kohtumisi komisjonide nimel ja et te kasutasite oma järelevalve kontrolli võimalust nimelt ühe päeva jooksul. seda sellel suvel, kui võeti vastu otsus, millega on meil võimalik finantsalaseid otsuseid väga kiiresti vastu võtta minu eesmärgiks täna on teile rääkida, millised olid minu muljed mu visiidil Pakistanis, tahaksin rääkida, mida me võiksime õppida viimastel päevadel toimunust Euroopa Liidu jaoks. tahaksin kõigepealt rääkida siis oma muljetest Pakistanist. üks tugevamaid mälupilte minu jaoks on see, et Pakistanis on tegemist väga raske olukorraga, seal on kaks katastroofi ühes kool. põhja pool on kolm miljonit inimest, keda on koduriigis ühest kohast teise saadetud ja nad on põgenenud konfliktide eest ja nüüd nad näevad, kuidas vesi kandis minema nende uuesti üles ehitatud majad, kuidas vesi lihtsalt nende uued elud minema viis maapiirkondades elavad inimesed ei ole mitte kaotanud ainult oma maju, vaid ka kõik muu, mida nad omasid ja nad tegelikult mängisid Pakistani majanduse jaoks ka väga suurt rolli. arengukomisjonile ma juba rääkisin, et ähm, kakskümmend miljonit inimest mõjutas, mõjutasid üleujutusi kogu riigis üle kaheteist miljoni inimest inimesel on vaja kohest abi, nii et numbrid on suurenenud. palun jätkake oma arutelusid väljas, kui ma võin teil seda paluda, ütleb härra president. suur tänu. suur tänu, härra president ma tean, et eelnev arutelu oli Euroopa väärtuste jaoks väga tähtis ja tuline. aga ka minu küsimus on tähtis. nii et numbrite osas ähm, nädal tagasi rääkisime me kaheksast miljonist inimesest, kellel on kohe vaja abi. nüüd on numbrid üle vaadatud ja neid inimesi on juba kaksteist miljonit üle ühe koma kaheksa miljoni maja on lõhutud, varem oli see number üks koma kaks miljonit ja üle kolme koma kuu, nelja hektari, miljoni hektari põllumajandusmaa on vee all. räägitakse diarrea ja koolera juhtumitest ja tuleb keskenduda kõige tähtsamale, vaja on toitu, puhast vett, sanitaarseid äh, tervise- ja arstiabi. nii et abi on väga vajalik ja tahaksin tulla järgmise punkti juurde, mida Euroopa Liit on teinud ja mida me kavatseme järgnevalt teha. meie humanitaarabi on olnud päris kõrge, Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Komisjon on siiamaani kokku andnud kakssada kolmkümmend üks miljonit eurot, millest seitsekümmend miljonit tuli Euroopa Komisjonist ja sada kuuskümmend üks miljonit liikmesriikidelt. liikmes, kaksteist liikmesriiki on abi organiseerinud äh, ka tsiviilkaitse kaudu. meie panus peaks olema suurem, sellepärast ÜRO on hinnanud, et nelisada kuuskümmend miljonit eurot on vaja koheseks abiks, kuid ma arvan, et ka see number suureneb ja arvatavasti nädala pärast äh, kuuleme ÜRO-lt juba järgmist abipalvet. me andsime abi kiiresti, kolmekümnendal juulil sai selgeks, et üleujutuste tagajärjed on õudsed ja esimesed kolmkümmend miljonit eurot eraldati juba järgmisel päeval, kolmekümne esimesel juulil. tsiviilkaitsemehhanismi kaudu oli meil võimalik kuuendal augustil koheselt Pakistanile abi anda ja kaheksateist eksperti tulid kokku selleks, et koordineerida abi ÜRO ja Pakistani ametivõimudega selleks, et see oleks võimalikult tõhus see oli esimene kord, kui sellist liiki liikmesriikide abi anti, kasutades neid tsiviilstrateegilisi meetmeid ja ÜRO abi ja niimoodi oli meil võimalik saata veepuhastusseadmeid, välihospitale, telke ja nii edasi. ma ei kavatsegi jätta ütlemata seda, et sellegipoolest on meil veel väga palju väljakutseid ees. esiteks, humanitaarne kriis ei ole möödas, me ei ole veel jõudnud isegi mitte kriisi tipppunkti. me teame abiandjatelt, et nad arvavad, et septembrikuus on kuus miljonit inimest veel, kes soovivad abi saada sellele kaheteistkümnele miljonile lisaks, nii et kriis tegelikult suureneb kiiresti, kui meil on võimalik abi anda. ja olukord võib minna hullemaks, eriti just epideemiate osas. teiseks, me üritame jõuda võimalikult paljude inimesteni, selleks, sellegipoolest on väga tähtis tegeleda kõige rohkem haavatavamatega, vaesed, naised, eriti need, kes on peavarjuta, lapsed, vanad inimesed, puuetega inimesed, sest suure tõenäosusega jäetakse nemad kõrvale, kui abi konkreetselt neile ei suunata. ja seda kavatsebki komisjon teha, töötades koos kahekümne kuue partneriga kolmandaks, abi kiire andmine ei ole mitte ainult vajalik inimestele üleelamiseks, vaid ka selleks, et tagada selle riigi stabiilsus, mis seisab väga suurte julgeolekualaste väljakutsete ees. ka see olukord võib minna käest just meeleheite pärast ja seepärast tuleb meil inimesi aidata võimalikult kiiresti. neljandaks väga tähtis on päästa elusid, kuid sellegipoolest tuleb meil mõelda ka ülesehitustöö peale ja taastamistöö puhul varajases etapis on meil kaks ülesannet, esiteks põllumajanduslik taastamine ehk et kui vesi on kadunud, siis tuleb koheselt aidata põllupidajaid selleks, et neil on võimalik uuesti äh, hakata põllundusega tegelema ja teiseks kriitiline infrastruktuur ehk et põllupidajad peavad oma tooted saama uuesti turgudele viia ja jõudma ka nende ühiskonnagruppideni, mis elavad linnades. riik seisab väga suure ülesande ees. arengupank, Maailmapank on äh, praegusel hetkel paika panemas äh, taastumiseks vajalikke summasid proua Ashton, volinik Piibalks ja volinik De Hüht on kaasatud sellesse töösse, nii et Euroopa Liit saab tulla välja oma ettepanekutega, kuidas me saaksime toetada Pakistani arengut. Pakistanist räägitakse ka järgmisel Kimnichi kohtumisel ja ka Brüsselis, kui rääg-, neljateistkümnendal, viieteistkümnendal oktoobril räägitakse demokraatlikust Pakistanist meil on kolm suurt väljakutset. Pakistani üleujutused on lihtsalt jällegi meile meeldetuletuseks, et kliimamuutuste mõjud on katastroofilised. vaadates kuludele, on selge, et me peame olema valmis katastroofideks ja me peaksime mõtlema sellele, kuidas on võimalik võimalikult kiiresti üles ehitada katastroofis kannatada saanud riike ma ei saa öelda, et kliimamuutused äh, on selle katastroofi põhjuseks, kuid on täiesti selge, et kliimamuutused on tekitanud katastroofe, vaadates, kui tihedalt need viimastel ajal toimuvad. teiseks, Haitil toimus maavärin, äh, konfliktid on Sudaanis, üleujutused Pakistanis, kriise on palju ja jällegi meie eelarveline olukord on väga raske, sellepärast et äh, me oleme praeguseks hetkeks kasutanud ära kõik eelarvevahendid ja me oleme alles septembrikuus ja seda sellepärast, et kriise on nii palju. lõhe on suurenemas äh, just äh, humanitaarabialases eelarves ja me peaksime arvestama sellega, kui me koostame järgmist finantsraamistikku, selleks et me saaksime piisavalt vahendeid Äh, viimaks läbi seda ülesannet, mis meil on, aidata inimesi. kolmandaks, Euroopa Liit on olnud äh, rindejoonel äh, aitamise osas, aga meedias ei ole meie tegevust väga palju kajastatud. sellepärast peaksime rohkem keskenduma just sellele, et Euroopa Liidu katastroofialane tegevus oleks rohkem ka äh, avalikkuse ees, sedasama täna hommikul ka juba välja toodi, kui komisjoni president teie ees oli. ja lugupeetud saadikud, lubage mul lõpetuseks öelda ja seda uhkelt Euroopa kodanike nimel. Pakistan näitas meile, et solidaarsus ei ole Euroopas mitte ainult äh, sõnades, vaid me saame näha ka tegusid ja me võime olla selle üle uhked sest me mitte ei ainult tööta inimeste elude päästmise kallal, vaid me aitame ka tõesti välja tuua neid väärtusi, mis on Euroopa projekti keskmes, aitäh! suur tänu! ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõneleda, kõigepealt saab sõna härra Kašmarek Rahvapartei nimel. Teil on sõna pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu, proua volinik, austatud president, Pakistani üleujutused on tõeliseks humanitaarkatastroofiks, mis mõjutab kümneid miljoneid inimesi. ma ei hakka seda katastroofi teiste katastroofidega võrdlema, ma ütleksin lihtsalt, et tegemist on suure tragöödiaga, tänaksin proua Georgievat Euroopa Komisjoni poolse kiire reaktsiooni eest. piinlik äh, on vaid, et meil ei õnnestunud äh, Arengukomisjoni koosolekut äh, suvepuhkuse ajal korraldada, aga mul on väga hea meel, et Euroopa Liit samas on näidanud üles oma solidaarsust ja reageerinud kiiresti. miljonid inimesed vajavad endiselt meie abi ja lisaks hädaabile ei tohi unustada põllumajandust ja transpordisektorit, kui meil ei õnnestu päästa Pakistani põllumajandussektorit, siis sellele järgneb teine suur humanitaarkriis, järgmise aasta toidukriis. paradoksaalne on asjaolu, et tegelikult üleujutused võivad mõjutada positiivselt ka mõningaid näitajaid, nimelt võivad üleujutused aidata parandada pagulaste olukorda ja ma loodan, et meie katastroofi ärahoidmise ja abimeetmed paranevad ka tulevikus ja ma loodan, et äh, komisjon jätkab oma pingutusi parlamendi toetusel. suur tänu, härra Kaczmarek ja, ja nüüd proua de Kaiser, palun pooleteiseks minutiks mm aitäh, proua president, proua volinik, palun lubage eh, teid õnnitleda teie pühendunud tegevuse pärast. Te kindlasti olite oma ülesannete kõrgusel ent väga palju on veel vaja teha, väga palju on vaja teha Äh, Pakistan ei ole populaarne avaliku arvamuse silmis. Äh, lapsed, inimesed ei taha äh, sinna raha annetada, tegemist on suure probleemiga, siin täna ka eriti palju inimesi kohal ei ole ja tegemist on äärmiselt suure katastroofiga praegu, suurema katastroofiga kui tsunami äh, me peame tegelema me, meie kiire reageerimismehhanismidega. Te tegite maksimumi nende koordineerimis- ja rahaliste vahenditega, mis teil olid, ma ei kritiseeri teid, aga Euroopa on väga huvitatud kindlasti sellest, et parandada oma kiirreageerimise eh, mehhanismi. ma eh, palun, et Belgia eesistujariigina tegeleks selle teemaga koostöös komisjoniga ning teine probleem on naiste olukord. Ehm, proua volinik, tihti on naised need, kes unustatakse ära, kui tegemist on katastroofide ja muude konfliktidega. praegu, kui ma teil, teiega räägin, on kolmsada äh, tuhat naist Pakistanis, kes äh, varsti sünnitama hakkavad, kolmkümmend tuhat neist vajavad äh, kirurgilist abi ja see oleks tõesti koht, kus oleks vaja sihipärast abi. kohapeal on olemas MTÜ-d, kes tegelevad nende küsimustega, kes on näiteks seotud ka rahvusvahelise perekonnaplaneerimise ühendusega, ühinguga. palun öö, otsige nende kontakti, me palume, et te öö, annaks meile teada, kuidas teil naistel läheb. ma olen kindel, et te seda teete, aitäh suur tänu ja nüüd äh, liberaalide nimel härra Göörans, kaks minutit. aitäh, proua president. praegusel hetkel äh, äh, äh tahaksime tsiteerida eksponent, et kui vaadata seda äh, hädaolukorda, mida on teinud äh, see ähm, üleujutus, siis äh, tuleb rääkida juba hädade ja lootusetuse ookeanist. me peame tegema kõike selleks, et olukorda parandada. miks? sellepärast, et need kakskümmend miljonit inimest, kes selle konflikti all kannatavad, ei saa sellega üksi hakkama. meie vastutus on Euroopa Liidu ja liikmesriikide vastutus praegu on tulnud aeg, kuna Lissaboni leping on äh, äh, jõustunud, äh, teha lõpp sellele vahet tegemisele, mis ei ole enam asjakohane. Euroopa Liit on võtnud oma vastutuse ja teie olete heaks näiteks sellest. Euroopa on täiesti eeskujulikult käitunud. kas E, Euroopa Liit on tavaliselt esimene rahaandja, kui tegemist on e, humanitaarabi e, andmisega. ka teised peaksid pan-, andma rohkem abi, et Pakistan saaks üle nendest probleemidest, mis praegu on seotud üleujutustega. meie eurooplastena, kas me oleme perfekt-, perfektsed? ei ole, me saame teha veelgi rohkem, ilma et me rohkem raha selleks annaks on kindlasti võimalusi äh, meie vahendeid paremini koondada. miks, mida me ootame selleks, et äh, me lõpuks äh, hakkaks ellu viima Barnier raporti järeldusi? me peame parandama seda olukorda. Mm, me peame tegema kõik selleks, et Euroopa Liidu äh, tegevus ka välja paistaks, äh, et äh, me saaks tõesti hakkama sellega, mida me tahame olla, et me oleks tõeline mõjujõud rahuloojana. suur tänu ja nüüd proua Lamber roheliste nimel Uh, suur tänu, härra president, nagu juba öeldud, Pakistanis toimuv on tõeline tragöödia, mille puhul meil on vaja Pakistani rahva ja ka demokraatliku valitsuse pikaajalisi pingutusi, seda veel äh, pikka aega. niisiis tervitan ma komisjoni reageeringut äh, ja ka pikaajalisemat perspektiivi, mis äh, võtab arvesse ka kliima arenguid ja samuti pikaajalisemaid rahalisi vahendeid selliste kriiside lahendamiseks. rahvusvaheline üldsus on intensiivsemalt, intensiivselt reageerinud ja India panus ÜRO fondi on olnud ka tähtsaks poliitiliseks sõnumiks, aga rahvusvaheline üldsus võiks teha midagi enamat, võiks Pakistani oma vahendeid Äh, mängu panna, tühistades, kustutades Pakistani teiste sõjaliste režiimide poolt võetud äh, võlad. Äh, kolm miljardit dollarit oli kolm aastat tagasi see võlg ja kahepoolseteks olulisteks doonoriteks on Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, kes võiksid ka seda arvesse võtta, eriti laenu tagasimaksete osas. loodetavasti sellised ettepanekud tulevad, oluline on ka see, et äh, Pakistani siseselt äh, esitatakse abi, võib-olla võiks vaestele talumeestele äh, teha erandeid üüri rendimaksete osas. suur tänu, järgmisena härra Karim, poolteist minutit, seda ECR fraktsiooni nimel. proua president, lugupeetud volinik, kõigepealt tahaksin tervitada proua voliniku kommentaare meie tänase komisjoni ees ja ka siin täiskogu saalis. Teie juhitud Euroopa Liidu reaktsioon on kiiduväärt, teie Euroopa tasandi reaktsioon ja ka liikmesriikide reaktsioon, Ühendkuningriik igal juhul andis endast parima. on väga kurb, et samal ajal, kui Pakistani rahvas seisis silmitsi sellise katastroofiga, nende president nautis kõige parimaid naudinguid, mida Euroopal on pakkuda ja samal ajal, kui meie üritasime Pakistani rahvaga õlg õla kõrval seista ja neid toetada. mul on uhke, et me nii käitusime. kui kodanikuühiskonna infrastruktuur lagunes, pidi sõjavägi asuma abi osutama ja väga hea ja kiiduväärt on, me suutsime pakkuda esmaabi. aga abiolu, abivajadus ei ole kuskile kadunud ja me peame andma endast parima selleks, et seda abivajadust leevendada, kuid me ei tohi unustada ka keskpikka perspektiivi sellised äh, enneolematud katastroofid on ära teeninud äh, enneolematult laiaulatusliku rahvusvahelise äh, abi, me peame asuma Pakistani üles ehitama, aga seejuures me peame lähtuma Pakistani rahva enda soovidest ja vajadustest, muidu on sellel kohutavad tagajärjed. meil on arengu agenda, me peame aga ka kaubandusagendat kaasama selleks, et aidata Pakistani rahval üles ehitada omaenda riiki. lugupeetud kolleegid, ma tahan, et me oleksime ambitsioonikad ja esitaksime Euroopa tasandi plaani, mis oleks kõike hõlmav plaan, nagu äh, Marshalli plaan, mis aitas üles ehitada äh, Euroopa. aitäh, härra Karim nüüd äh, on kõik fraktsioonide nimel kõnelejad juba sõna saanud ja nüüd saavad äh, sõna ülejäänud saadikud. esmalt saab pooleteiseks minutiks sõna proua Strihler. Äh, aitäh, proua president, proua volinik, armsad kolleegid, humanitaarolukord Pakistanis on hullem kui pärast tsunamit, mis toimus Aasias. mul on hea meel, et äh, et äh, Euroopa Komisjon on sada seitsekümmend miljonit äh, eurot andnud üleujutuste ohvrite aitamiseks üks suurtest probleemidest on juurdepääs oh, ohvritele, sellepärast et infrastruktuur on hävinud ja olukord on väga ebastabiilne. väga oluline, et et äh, järgitaks äh, e-, abi saamisel äh, humanitaarseid kriteeriume ja et abi läheks üksnes elanikkonnale. isegi Euroopa Liit on hästi reageerinud sellele kriisile, näitab Pakistani kriis vajadust tõhustada äh, ja kiirendada äh, koordineerimist ja abi nähtavust. see katastroof äh, on veel üks, veel kord näiteks sellest, et Euroopa Liit peab looma Euroopa tsiviilkaitseüksuse, millest ma olen juba korduvalt rääkinud. proua volinik, novembris tutvustate te, esitate te ähm, algatuse, mis äh, puudutab Euroopa äh, katastroofidele reageerimise äh, lahendust. Teil on võimalus teha ambitsioonikaid ettepanekuid ja, ja ma ei kahtle selles, et te neid te teete, aitäh, aitäh. ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Berman. tänan, mevrouw de voorzitter. De EU neemt ruimschoots haar deel van de hulpgelden op zich maar die toezeggingen 200 aitäh. Äh, Euroopa Liit worden waargemaakt. Pakistan mag niet het slag. Euroopa Liit pakub äh, väga suurt abi, aga me peame oma eh, oma lubadustest kinni pidama. me ei tohi Pakistani umbusaldada. oluline on see, et me koordineeriks hästi oma abi ja ma küsingi volinikult, kas koordineerimist on võimalik parandada, mida selleks vaja teha on? vaja on seda, et inimestel oleks ligipääs puhtale joogiveele, arstiabile, vaja on äh, riik ka uuesti üles ehitada, vaja on seda, et äh, Pakistani ametivõimud saaks abi selleks, et nad saaksid äh, hakkama ka nende, selle katastroofi pikaajalise tagajärgedega, kas meil on eelarvelisi vahendeid selleks, et seda teha, aitäh? Oui, madame la présidente, madame la commissaire. härra Michel, palun äh, aitäh, ma tahan loomulikult tervitada proua volinikku ja õnnitleda teile see, äh, teda selle märkimisväärse töö eest, mida ta on ära teinud. tänu sellele, et et Euroopa Liit äh, on andnud äh, sada kolmkümmend viis miljonit abi ja see on olnud väga märkimisväärne, see äh, näitab seda, et te olete selle programmi tõesti südamesse võtnud. ma tahaksin öelda, et kõik need probleemid, millest siin on räägitud, naiste probleem, tervishoiuprobleem, poliitiline probleem, sest praegu äh, on äh, olemas risk, et see riik langeb äärmuslaste kätte. ma tahaksin keskenduda äh, sellele, et ma olen korduvalt öelnud, kui tegemist oli näiteks Haiti maavärinaga, et meil on vaja kiirreageerimisüksust, meil on vaja Euroopa tsiviilkaitseüksust. Äh, Barnier raport on suurepäraseks inspiratsiooniallikaks selleks, et luua seda mehhanismi. ma tahaksin küsida, millised on teie vastavad kavatsused, aitäh! suur tänu ja järgmiseks härra Van Dalen, palun. voorzitter, in Nederland kennen wij de strijd. proua president, Hollandis võitleme me juba pikka aega vee vastu ja seepärast saan ma Pakistani rahvast väga hästi aru. ma kutsun Euroopa Liidu liikmesriike, kodanikke üles Pakistani aitama ja mitte Pakistani jätma Talibani kätesse. kristlasena tunnen ennast seotuna ka Pakistani kristlastega ja olen kuulnud organisatsioonidest nagu Open Doors International ja olen kuulnud nende käest, et Äh, kristlasi diskrimineeritakse, neile keeldutakse toitu andmast ja see šokeeris mind, tahaksin paluda volinikku, et ta tegeleks selle küsimusega. peale selle olen kuulnud, et äh, kristlike abiorganisatsioonides töötavad kolm töötajat on mõrvatud ja seda on teinud Taliban, nii et tahaksin teada, kas see on tõsi. me peame midagi ette võtma. Pakistani puhul tuleb toetada nii siseriiklikke kui ka välisriiklikke abiorganisatsioone. suur tänu, härra Van Dalen ja järgmiseks proua Korhola poolteist minutit. My... suur tänu, kõigepealt ma tahaksin avaldada kaastunnet Pakistani rahvale selle tra-, nende traagiliste inimelu kaotuste pärast tahaksin tänada ka volinik Jörgevat selle pühendunud töö eest, mis, mille abil tal on õnnestunud meie päevakorda kõige tähtsamale kohale tuua Pakistani. Euroopa Liidul kulus mõnda aega, enne kui me mõistsime, kui laiaulatuslik on see tragöödia, nüüd aga me mõistame nende vaja, selle riigi ja rahva vajadusi paremini ja me peaksime neid vajadusi täpsemalt äh, suutma rahuldada. me peame pakkuma materiaalset kui ka äh, muud abi ja tagama selle, et kõiki abivajajad saaksid abi, sealhulgas ka vähemus. me ei tohiks unustada ka seda, et Pakistan on äärmus, ähm, meie sõjas äärmusluse vastu üks äh, väga oluline äh, paik ja kui me ei suuda probleemi lahendada, võib see äärmuslikule terrorismile olla uueks kasvulavaks. meie Äh, hädaabipingutused peaksid äh, käima käsikäes infrastruktuuri ülesehitustöödega ja muude äh, riigi ülesehitustöödega. me peame aitama Pakistanil oma kaubanduse ja majanduse taas rööbastele saada. me peame pakkuma abi ekspordi vallas ja aitama üles ehitada transpordisidemeid. Euroopa Liit peaks kaaluma ka võla leevendusvõimalusi selle tragöödia leevendamises. suur tänu ja järgmiseks härra Guerrero Salma, palun. jah, suur tänu, proua president, proua volinik. maailma avalikkuse arvamus ja ka tegelikult Euroopa Liidu arvamus on et see humanitaarne katastroof Pakistanis ja re et reaktsioonid sellele humanitaarsele pakist-, katastroofile olid aeglased ja nõrgad. reageeriti aeglasemalt ja nõrgemalt kui teistele sama suurusega katastroofidele. ÜRO on selgelt välja öelnud, millised on vajadused ja nendele vajadustele tuleb vastata mõned kolleegid siin ütlesid, et võib-olla ühiskond ei soovi Pakistanis äh, valitseva režiimi tõttu riiki aidata, kuid me peaksime inimestele selgitama, et aidatakse inimesi, elusolendeid, inimesi, kellel on äh, raskusi, mitte ei aidata poliitilist režiimi. ja siin peaks olema sõltumatu ja parteitu, need on need väärtused, mis peaksid juhtima meie tegutsemist suur tänu ja nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde ja kolleegid, kes soovivad sõna, peavaksid teadma, et neil on kõigepealt üks minut aega ja proua Pasescu. aitäh, proua president. Pakistani üleujutuste mm, bilanss on täiesti erakorraline, kakskümmend miljonit isikut kannatab selle all, kaks tuhat on kannatanud, kaotanud elu, kaks miljonit maja Mm, hävinud ja väga palju põllundusmaad on hävinud. Euroopa Liit ei saa käsi sülle panna selle äh, katastroofiga silmitsi seistes. Äh, ka äh, Rumeenias olid sel aastal üleujutused. ma tahaks küsida, et et Euroopa Liidu liikmesriigid ja on andnud väga palju abi äh, Pakistanis ja seetõttu on äh, Euroopa Liit olnud Pakistanis kõige suuremaks abiandjaks, hoolimata äh, sellest on sellel õnnetusel väga suured pikaajalised tagajärjed. Ähm, meil on vaja Euroopa Liit peab avama oma turu Pakistani toodetele, aitäh. Eh, aitäh ja sõna on nüüd proua Gretul üheks minutiks aitäh, proua volinik. Euroopa Liidu vastus kapis, Pakistani äh, tragöödiale oli kiire, aga mitte alati väga nähtav. Teie äh, äh visiit üleujutatud piirkondadesse näitas Euroopa Liit, et Euroopa Liit on solidaarne nende piirkondade elanikega. Äh, umbes kaheksateist miljonit inimest elavad suures ohus, neid ohustavad näiteks haigused. Euroopa Liit on andnud umbes kolmandiku abist ja nendes, meie riikides me oleme väga äh, kahtlevad, kui tegemist on abi andmisega. Äh, me kahtleme, kas abi läheb äh, õigesse kohta, me peame abi suunama eh, inimestele, kes eh, seda vajavad, mitte kohalikele ametivõimudele eh, ning ka julgeolekumeetmed, pea, humanitaarabi andjate julgeolekumeetmed peavad olema meie prioriteediks. suur tänu ja nüüd härra Kreutzmann, üks minut, palun. proua president, proua volinik, suur tänu lugupeetud daamid ja härrad, Pakistanis oleme me väga õudse üleujutuse tunnistajaks ja näeme, kuidas vaesed inimesed kannatavad, neid tuleb aidata. minu jaoks on šokeerib see, et Pakistanis on regioone, kuhu keskvalitsus lihtsalt ei lase abil jõuda, näiteks Kilgi-Paldistani regioon, mis asub Kashmirist põhja pool tegemist on piiriregiooniga, seal on sajud olnud väga suured. ja ainult Kirgi-Paldistanis on viissada inimest surnud ja viiskümmend tuhat inimest on jäänud kodutuks. tagajärjed on õudsed, vesi on ära kandnud kõik, mis seal oli ja paljud piirkonnad on ülejäänud maailmas täiesti ära lõigatud kuid Kirgi-Palistani on jõudnud väga vähe abi on väga tähtis, et Euroopa Liit ei annaks mitte abirahasid mitte keskvalitsusele, vaid vabaühendustele, mis väga täpselt teavad, millised on ka äärealade vajadused. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Janus Vladišov, härra Semke. Bardzo chciałem podziękować za zabranie głosu. Suur tänu suur tänu võimaluse eest, et andsite mulle sõna. Euroopa Liit on reageerinud äh, pigem paremini kui varem sellele suurele katastroofile Pakistanile. me näeme edusammu, eriti võrreldes äh, Haiti abistamisega. proua volinik, on kaks tähtsat asja, mida tahaksin siiski välja tuua esiteks, Euroopa Liidu tegelike võimete parandamine, kui me räägime humanitaarabi andmisest. eriti tähtis on õhutransport. ilma õhutranspordita on väga raske abi anda, teiseks on meil vaja ka abi paremini koordineerida Euroopa Liit teeb küll väga palju, kuid on tähtis, et liikmesriigid oma tööd koordineerit-, koordineeriksid. suur tänu, härra Semke ja nüüd äh, proua Georgieva võtab arutelu kokku. Thank you, thank you. suur tänu, suur tänu, austatud parlamendiliikmed, selle, nende väga kasulike kommentaaride eest, ma püüan neid, äh, nendele kommentaaridele vastata kolme, äh, kolme punktina, kõigepealt prioriteedid pikema perspektiivi perioodid lühimas, äh, lühikeses perspektiivis, siis integreeritud lähenemine, siis poliitiline keskkond ja kuidas me saame kaitsta humanitaartöötajate neutraalsust ja tagada nende turvalisuse ja kolmandaks Euroopa Liidu katastroofitegevused, meie praegused pingutused ja tulevikuplaanid. esimene küsimuste pakett nii-öelda selles valdkonnas oleks, võin ma ühineda kõigi siinkõnelejatega, me tahame kõiki riski, riske vä-, ära hoida, Pakistani naiste olukorra halvenemist, ja laste, äh, kaitsta lapsi, kes on äh, ka üks riskigruppe, samuti vähemused on meie tähelepanu keskmes, äh, iseäranis usuvähemused. see on probleemiks kõikides riikides, Pakistanis on tegemist äärmiselt ohustatud rahvastikurühmadega, siis kogukonnad, mida on lihtsalt milleni, kelleni on lihtsalt raske jõuda, sellepärast et nad on eraldatud kas konfliktide tõttu või äh, nende loodusliku asupaiga tõttu. ja ma võin kinnitada teile, et me vaatame väga põhjalikult läbi kõik meie partnerite ettepanekud, et tagada, et meie ressursid, meie rahalised vahendid jõuavad äh, tõesti sihtgruppideni ja ohustatud äh, rahvastikurühmadeni. konkreetsemad küsimused, spetsiifilised küsimused, mis puudutavad äh, usulisi vähemusi, nende puhul ma võin öelda, et vähemused on meie erilise tähelepanu all ja ma olen veendunud, et äh, me võime teile edastada täpsemat informatsiooni ka Kashmiri kohta selle puhul, selles osas ma võin öelda, et me oleme teinud äh, koostööd kodanikuühendustega, et jõuda kõigi rahvastikurühmadeni. siis äh, rõhutati siin korduvalt, äh, et põllumajandus on Pakistani ühiskonna ja Pakistani majanduse üks alustalasid, nüüd kus vesi taandub, võib maa olla selle tulemusena olla viljakam, aga seda saab ära kasutada ainult äh, siis, kui me aitame võimalikult kiiresti põllumeestel oma põllumajandusmaa taas äh, äh, kasutusse võtta ja sellega seoses kõik sõltub sellest, millist on meie ülesehitustööd ka pikemas perspektiivis ja see kõik mõjutab omakorda jälle julgeoleku küsimusi. see viib mind tagasi ühe varasema mainitud asjaolu juurde, nimelt rahaliste vahendite kogumine, me peame mõjutama teisi naabruskonnas äh, ja lahepiirkonna valitsusi Pakistani ülesehitusele kaasa aitama, Euroopa Liit on kiiresti tegutsenud, see on olnud äh, stiimuliks ka teistele ja see annab ka meile moraalse õiguse teisi üles kutsuda aitama kaasa demokraatliku demo-, Pakistani ülesehitamisele, neljateistkümnendal, viieteistkümnendal oktoobril on siin Cathy Ashton ja ka Pakistani välisminister, kes aga just nimelt korraldavad kohtumise ja juhivad kohtumist demokraatliku Pakistani sõbrad ja me üritame selle sündmuse abil kutsuda üles teisi äh, aitama kaasa Pakistani olukorra lahendamisele ja mis puutub meie enda liikmesriikidesse ja meie enda ressurssidesse, siis äh, võin öelda teile järgmist. seitsekümmend äh, miljonit on juba eraldatud, suur osa sellest rahast on juba välja makstud, juba ära kasutatud, ma külastasin Pakistani ja, ja Pakistanis meil kiirete abiprojektide osas raha lihtsalt äh, sai otsa. meie projektid on väga usaldus, äh, koostöös väga usaldusväärsete partneritega, kes töötavad kohapeal ja meie kohapealne personal on juba selgelt välja toonud, et äh, rahalisi vahendeid tuleb eraldada veel mis puudutab liikmesriike, siis Ühendkuningriik, Saksamaa, Rootsi on olnud suurimateks doonoriteks, äh, neile iseäranis suured kiiduavaldused, väga palju, no nad on juba oma raha ja abi juba kohale toimetanud, me teame, äh, meie tegemist on äh, jagatud vastutusega, jagatud pädevusega liikmesriikidega on oluliselt teatav sõnaline probleem, aga igal juhul me loodame, et kõik me kasutame oma abivõimalused ja kohustused ära. mis puudutab pikemaajalist reaktsiooni ja pikemaajalist vastutust ja panust, siis on selge, et Pakistani majanduskasvu näitajad on väi-, on, on kahanevad, üks koma neli oli majanduskasvu näitaja enne üleujutusi, nüüd võib-olla on majanduskasv alla ühe ja seda tänu hävitustöödele ja riigil läheb seetõttu kaduma miljardeid, mistõttu tuleb Pakistani toetus Äh, mobiliseerida nii, et kõiki erinevaid äh, võimalusi on arvesse võetud. loomulikult äh, komisjon ei saa ainult komisjoni seisukohast kogu seda paketti debatti ja kõiki neid äh, meetmeid omalt poolt äh, suunata, aga meie võime aidata kaasa sellele, et kõiki võimalusi on aruteludes arvesse võetud. oluline on ka kaubandus ja see, mida saab kaubanduse osas ette võtta, võin teile öelda, et äh, volinik de Gucht juba väga tõsiselt uurib, mida on meil võimalik teha selles holist-, selle holistliku lähenemise tagamiseks, et Pakistani aidata Läheme siis järgmise küsimuste öö, kogumi juurde ei, siiski, vabandust, veel üks kommentaar esimese kogumi kohta. me peame tegema koostööd Pakistaniga selleks, et aidata Pakistani valitsustel reforme ellu äh, viia nii, et nad seisaksid kindlamalt oma jalul ka riigieelarve ja eelarvebilansi osas, nii et äh, need üleujutused ei äh, seaks ohtu valitsuse pikemaajalisi püüdluseid loomulikult Pakistani aitamine on äh, seotud ka poliitilise stabiilsuse küsimusega riigis, mis on nii tähtis omaenda piirkonnas, aga kogu ülejäänud maailma jaoks. me loodame, et meie ühised sammud aitavad päästa elusid, kuid äh, aitavad ära hoida ka kaose puhkemise väga delikaatses maailma piirkonnas. oma pingutusi tehes koostöös humanitaartöötajatega tuleb arvesse võtta ka teisi elemente ja, ja nimelt turvalisuse elemente, mina olen alati rõhutanud, et humanitaartöötajate turvalisus ja neutraalsus on äh, oluline ja selliste inimeste turvalisus ei tohi sõltuda mingisugustest usulistest, poliitilistest äh, näitajatest, niisiis humanitaartöötajate neutraalsus ja ka turvalisus on äh, äärmiselt olulised. üheksateistkümnendal augustil pidime tõdema, et äh, eelmisel aastal hukkus rohkem humanitaartöötajaid äh, kui rahuvalvajaid. sada kaks humanitaartöötajat pidid kriisiolukordades oma eluga hüvasti jätma. Pakistani sarnastes riikides äh, tuleb arvesse võtta just nimelt sedasama võimalust ja püüda ära hoida elude kadumist sellisel moel siis äh, lõpetuseks Euroopa Liidu reaktsioonid kriisiolukordades, ma olen väga tänulikud, tänulik kõigile neile, kes äh, kiidusõnadega ülistasid äh, meie panust ja meie pingutusi meie abi koordineerimisel. ma olen nõus ka nendega, kes ütlesid, et me ei tohiks jääda loorberitele puhkama, vaid peaksime tegema rohkem, ma tooksin ühe näite koordineerimise kohta. Pakistanis, nagu ma ütlesin, oleme me juba rakendanud oma, oma tsiviilkaitseüksusi, kaksteist liikmesriiki on äh, osutanud sellist mitterahalist tsiviilkaitseabi nõnda öelda. meil oli kümme Euroopa Liidu õhusilda, kümme lendu, äh, Tšehhi Vabariigist kaks, üks äh, Soomest, Soome rahastatud seitse, kaasrahastatud komisjoni poolt. ja nende lendudega õnnestus meil erinevate riikide abi koordineeritult kohale toimetada ja koordineeritult äh, jagasime me selle abi ka koha peal laiali, nii et äh, edu märke on, aga kõigile neile, kes ütlevad, et äh, me peame siiski tegema enam, ütleksin ma, et jah, teil on õigus ja ma kiidan ainult teie sõnadele takka. loodetavasti komisjon äh, esitab teile ambitsioonika plaani selle kohta, kuidas kiiresti üles ehitada meie kriisiabivõimekust. ja kuna me kindlasti räägime sellest tulevikust veel ja veel, võtaksin asjad lühidalt kokku, kõigepealt stsenaariumite ettenägemine, me peaksime ka katastroofe suutma paremini ette näha, siis liikmesriikide pühendumus ja plaan, mida, kellele me suudame, kelle poole pöörduda kriisiolukorras, mina ei tea kriisi hetkel, kas mul on õnne, võimastub vajalik abi kokku saada või mitte. õnnelik, õnneks iga kord, kui me oleme pöördunud liikmesriikide poole, on seda abi osutatud, kuid meil oleks palju parem asju plaanida, kui me saadaks, suudaksime ette ennustada, mida liikmesriigid suudavad osutada ja millised on meie käed, käsutuses olevad vahendid. kolmandaks, äh, kooskõlastatus, koordineerimine, selle kohta ei hakka ma äh, enam rohkem kõneaega raiskama, kakskümmend seitse pluss üks peavad tegutsema ühiselt, see on selge, ja siis neljandaks, äh, holistlik lähenemine kriisireaktsioonide puhul, mis on kaasatud et-, ärahoidmine, ettevalmistatus, reaktsioon, rehabiliteerimine ja tagasiside. Need erinevad alustalad saavad olema ka üheks osaks minu ettepanekus, mille ma teile pea esita. veel kord äh, suur tänu, proua president ja austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, äh, suur tänu teie nõuannete eest mulle ja minu meeskonnale, aitäh! Η συζήτηση έλεξε εδώ. Thank you, Miss Commissioner. Ε, το επόμενο μας θέμα... Sellega on arutelu ammendunud ja järgmiseks päevakorra punktiks päevakorras on